So, ich denke, wir sollten anfangen auch peaksime alustama, ehkki meid ei ole siin veel eriti palju kohal. kultuurikomisjoni liikmed ilmselt peavad veel puhkama pärast kõiki neid pingutavaid hääletusi täna hommikul, aga ma loodan, et mõned veel tulevad äh, siia. ja see käib ka kontrolli, eelarve kontrolli komisjoni liikmete kohta meie tänane esimene päevakorrapunkt on ühine arvamuste vahetus eelarve kontrolli komisjoniga Euronewsi teemadel ja kõigepealt äh, tervitaksin siin eelarve kontrolli komisjoni liikmeid meie komisjoni istungil ja annaksin kohe sõna ka proua Kresslere, eelarve kontrolli komisjoni esinaisele, et ta teeks sissejuhatuse ja proua Kressler tutvustab ka meie külalisi ja pärast mina siis juhin arutelu. nii et tere tulemast, proua Kressle, meie komisjoni ja väga tore, et me saame siin ühiselt äh, täna äh, koosolekut pidada. aitäh! ma tänan kultuurikomisjoni paindliku suhtumise eest ja see ja äh, selle huvi eest. me tegeleme Euronewsi töötajate kaebusega, mis puudutab uue Euronewsi osaniku sekkumisse, sekkumist komisjon toetab Euronewsi kahekümne viie miljoni euroga ja meie jaoks on oluline kõigile osalejatele sõna anda ja seetõttu mul on väga hea meel, et härra Peters Euronewsist on siin ja härra Karin Perti äh, Euronewsi äh, toimetuse nõukogu esindaja ja ma loodan, et me saame ka kohe peale hakata selle teemaga ja pärast saab härra kom-, Abra-, Abamonte komisjonist sõna, et ka seisukohti väljendada. meil on tegemist äh, tõsise probleemiga, sellepärast et kapitaliandjate äh, sekkumine toimetuse töösse on väga raske teema ja meie seda endale nii ette ei kujutanud, et osanikud niimoodi käituma hakkavad ja seetõttu on väga oluline, et äh, me selle teemaga tegeleks. aitäh ja tahaksin paluda, et härra Peeters võtaks sõna ja tutvustaks meile äh, asjade seisu Euronewsi vaatenurgast, palun. Merci madame la présidente, thank you very much, speak in english. suur tänu, kõnelen inglise keeles. mul on väga hea meel teile anda lühiülevaade olukorrast Euronewsis. ma saan aru, et proua esimees juba viitas siin sellele, et me oleme justkui sekkunud millessegi, tegelikult nõnda ei ole, see ei ole Euronewsi puhul nõnda ja me selgitame teile, kuidas asjad tegelikult toimivad ja räägime sellest, kuidas Euronews praegu toimib. viimaste aastate jooksul, viimaste kuude, nädalate jooksul on Euronewsi kohta väga palju öeldud, osa nendest väitetest on tõesed, teised väärad Ehm, ja tegelikult need kommenteerijad ei tea seda, mis Euronewsis toimub. nii et tänan teid selle võimaluse eest selgitada, mis tegelikult toimub. räägime olukorrast meie ettevõttest. kõigepealt alustuseks räägime nägemusest. mis on Euronewsi nägemus, mille eest me võitleme, mida me proovime iga päev saavutada, kõigi Äh, osanike nimel. me tahame elada, me tahame jagada unikaalset globaalset kogemust uudistest, mis tuleneb mitmekesisest Euroopa identiteedist. me saame aru, et me oleme ühinenud mitmekesisuses ja me tõesti usume sellesse, ka mina isiklikult usun sellesse, et meedia roll ei seisne selles, et vormida inimeste äh, arvamusi, vaid vastupidi, anda inimestele mõju juurde. ma arvan, et see on meedia roll, anda inimestele võimalus ise seisukohti kujundada. ja meie tahamegi seda Euroopas teha ja kogu maailmas. ning seda saab teha sõltumatute, kallutamatute, usaldusväärsete uudistega ja seda me proovimegi iga päev Euronewsis toimuma panna lisaks meie nägemus on seotud sellega, et me tahame et Euronews oleks kõige mõjukam uudisteorganisatsioon, veelgi mõjukam, kui ta praegu on Euroopa küsimustes. ja ma proovin teile lahti seletada, kuidas me soovime seda eesmärki saavutada. nüüd mõned slaidid, kus kirjeldan teile fakte, ma arvan, et te teate juba Euronewsi kohta päris palju, aga siiski näitan teile neli, nelja slaidi mõningate faktide kohta. esiteks meid kuulavad, näevad rohkem kui kakssada seitsekümmend miljonit kodu äh, kogu maailmas. siin slaidil on võimalik näha seda, mil määral Euronewsi maailmas näha saab ja näete, tegemist on esikohal oleva rahvusvahelise uudisekanaliga EMEA piirkonnas kogu publik koosneb kahesaja kaheksakümne kaheksast inimese, miljonist inimesest iga kuu. igal nädalal vaatab üle saja neljakümne seitsme miljoni inimese Euronewsi otse ja nelikümmend inimest teeb seda iga päev. siin slaidil näetegi seda, milles seisneb üks Euronewsi järgmistest väljakutsetest see on seotud televaatajatega. nimelt näete seda, et digitaalsel kujul tarbijaid ei ole veel piisavalt ja selles vallas tuleb edaspidi edusamme teha. Euronewsis on peaaegu tuhat töötajat, nende seas kuussada ajakirjanikku, eh, rohkem kui kolmekümnest erinevast rahvusest, meil on kolmteist keeleversiooni, kaheksa kontorit kogu maailmas, sealhulgas ka äh, Ähm, Brüsselis. nüüd aga soovin teile anda ülevaate väljakutsetest, millega praegu silmitsi seisame meie kui Euronews, aga meie kui kõik äh, meediaorganisatsioonid meie tööstuses. kõigepealt, meedia kui selline on tohutult suure konkurentsiga. igal aastal Mm, tõusevad ja langevad erinevad uudisekanalid, neid organisatsioone on üle kahesaja viiekümne praegu ja kuna kasum tuleb ju reklaamiturust, siis reklaamiturg ei ole tegelikult suurenenud, ehkki uudisteturg on, see on isegi pigem vähenenud. samuti meedia tarbimine on tohutult muutumas seoses inimeste digiharjumustega, sellega, kuidas inimesed tahavad tänapäeval uudiseid täiesti teisel viisil tarbida ning ähm, need kriteeriumid näitavadki, et me elame mingis sellises äh, info ülekaalu äh, keskkonnas, kus teavet on lihtsalt tohutult palju. ma arvan, et meil toimub samasugune pööre, nagu toimus muusikatööstuses kolmkümmend aastat tagasi. ja see tähendabki, et me peame oma ärimudelid uuesti lahti mõtestama sellepärast, et kellelgi ei ole tegelikult sellist ärimudelit, mis tänapäeval hästi toimiks. kui mõelda konkurentsile, siis igal aastal on võimalik näha, et riikide poolt rahastatud meediakanaleid luuakse igal aastal uus, uusi, uusi kanaleid luuakse, need on kallutatud kanalid, samuti proovitakse igal pool vahendada kulusid, näiteks The Guardian, CNN, New York Times, BBC World, Al Jazeera, teised äh, ja nagu te teate, siis samuti on ainult digivallas toimivad uudisorganisatsioonid tõusmas. nüüd, ähm, mis on meie eesmärgid? esiteks, me peame pakkuma Euroopa vaadet asjadele. see on tõesti Euronewsi DNA-s. ja kõik meie tegevused on pühendatud just Euroopa vaatevinkli esindamisele. iga inimene meie organisatsioonis teeb seda. ja me arvame, et Euronews saab olla ainult edukas ainult juhul, kui me oleme just Euroopa mõttes unikaalsed. loomulikult on meil ka oma unikaalsed plussid, näiteks mitmekeelsus, mitmekeelsus on meie unikaalne tugevus, kui me sellest loobuksime, siis see mõjutaks väga negatiivselt meie sissetulekuid ja meie turuosa. samuti sõltumatus, sõltumatus on meie vundamendiks ning meie ettevõtte juhtimine on selline, et proovitakse kindlasti säilitada äh, sõltumatust. samuti mitmekesisus, taas väga oluline eesmärk. võib-olla teate, et Euronews proovib äh, kajastada kõiki vaate, kõiki seisukohti, me tunnustame seda mõtet, et inimestel ongi erinevad vaatenurgad ja seisukohad ja kui me tahame luua, tahame vormida Euroopa äh, seisukohti, siis just see, et võrreldakse erinevaid seisukohti, ongi see, mis võimaldab Euroopa inimestel, Euroopa meediapublikul oma seisukohti kujundada. ja viimane Mm, välja toodud eesmärk on jätkusuutlikkus. nagu öeldud, siis nagu ka teistel äh, uudiseorganisatsioonidel on ka Euronewsil praegu kehvasti toimiv ärimudel, see tuleb ümber mõtestada ja selle jaoks on tarvis oma organisatsiooni ümber mõtestada, ka see, kuidas me uudiseid toodame ning see on osa suurest strateegilisest plaanist, mille üle on aktsionärid äh, hääletanud. ning muidugi meie aktsionäride äh, profiili muutus toob kaasa ka suuri muudatusi Euronewsi jaoks. Äh, kui nüüd rääkida kestlikkusest, siis tuleb pöörata ka tähelepanu sellele, et mm, me peame suutma skaleeruda teised kanalid, näiteks CNN on ära ostetud, Warner Brothers tegi seda, Sky osteti ära Foxi poolt ja meie oleme väga väike organisatsioon, mis seisab nüüd silmitsi selliste hiiglastega. üks võtmeobjektidest seisnebki selles, et me peame paremini skaleeruma, me peame jõudma rohkemate eh, kuulajateni, kui me tahame ellu jääda. kui nüüd rääkida aktsionäridest siis praegused protsendid on järgnevad. viiskümmend kolm protsenti kuulub ähm, kuulub, kuulub konkreetselt ühele perekonnale ja praegu käivad arutelud seoses sellega, et kas peaks Euronewsile lisanduma uus strateegiline aktsia-, aktsionär, milleks oleks NBC Universal, praegu käivad asjakohased arutelud, need on käinud juba umbes aasta aega, ma saan aru, et kindlasti tekib palju küsimusi selle kohta ja kuna mul on kõneaega vähe, siis proovin jõuda kohe asja ivani. eesmärk on väga lihtne NBC tahab rahvusvaheliselt laieneda, NBC-l on arusaam, et Euroopa on üks võtmeturgudest äh, rahvusvahelise laienemise jaoks ja NBC saab ka aru, et Ameerika meedia nišš on juba Euroopas täidetud, seda teeb CNN, ta saab aru, et ta ei suuda CNN-i alistada Euroopas selles mõttes ja just sellel põhjusel NBC tuligi meie juurde ja proovib nüüd leida meiega partnerlust. NBC pakuks meile oma oskusteavet, oma professionalismi ja see kombineeritaks Euronewsi oskusteabega selleks, et rääkida paremini Euroopa asjadest. nagu öeldud, poolteist aastat tagasi siis NBC tooks meile kindlasti väga palju oskusteavet äh, teletootmise vallas ja nad oleksid tugevaks partneriks meie mõju suurendamisel võrreldes praeguse olukorraga ning leian, et ilmselt me räägime tänast, sellest teemast ka. ehk siis, kui nüüd rääkida sellest, et kas NBC võiks saada endale kakskümmend viis protsenti Euronewsi aktsiatest mis tähendaks seda, et Media Global Networks äh, saaks endale kuuskümmend protsenti ja ülejäänud aktsionärid saaksid viisteist protsenti. arutelusid sellel teemal on muidugi väga palju peetud Euroopa Komisjoniga, nagu isegi suudate ette kujutada, ja loomulikult Euroopa ja Euroopa avalikkus ja aktsionärid äh, ei suuda tegelikult rahaliselt enam Euronewsid to-, toetada ehk siis nii meie jaoks kui nende jaoks on oluline leppida selle konkreetse kokkuleppega ning ühtlasi lepitakse kokku siis, et aktsionäridele jäävad kõik need õigused, mis neil praegu olemas on. Euronewsi saab põhimõtteliselt juhtida kahel viisil, on kahte liiki aktsionäre ühed on need, kellele kuulub aktsiate enamus ja, ja teised on need, kes kontrollivad asja sisu. ning äh, sisuline kontroll jääks ka pärast seda muudatust endiselt ähm, aktsionäride kätte, nende aktsionäride kätte, kes on nii-öelda avalikkuse seast, see tagaks selle, et Euronews on endiselt sõltumatu missugused on need kaitsemeetmed selleks, et säilitada Euronewsi missiooni? nagu juba öeldud, siis äh, olenemata muudatustest on keskse tähtsusega see, et tagada Euronewsi sisuline sõltumatus. seda kahel põhjusel, esiteks see on meie kõige olulisem väärtus praegusel hetkel ja kõik need teised toimijad, olgu nad siis NBC-st või olgu juttu kas või minust endast, kõik saavad aru sellest, et suurem osa Euronewsi publikust kasutab Euronewsi just sellepärast, missugune on meie eesmärk ja ka sellepärast, et me oleme sõltumatud. kui me irdume nendest väärtustest, siis keegi meid enam kuulata ei taha, ehk siis me saame aru, et Euronewsi eesmärk seisnebki sõltumatuses ja meie euroopalikus ülesandes. teiseks, me saame ka aru, et just see varem välja toodud põhjus ongi seotud meie, ongi, ongi põhjus, miks meil on nii hea suhe Euroopa Komisjoniga. ehk siis, meil on olemas selline unikaalne juhtimismudel, kus on kaks nõukogu, on selline tavaline ülevaatliku rolliga nõukogu, mis siis vaatab üle seda, mida ettevõttes tehakse. ja siis on sisunõukogu, mida kontrollivad eelkõige äh, aktsionärid. president on meil siin täna kohal, seitse liiget kümnest ähm, määratakse avalike aktsionäride poolt ja ülejäänud kolm ähm, teistel viisidel ning see sisunõukogu kontrollibki seda sisu, mida Euronews edastab, samuti sisu juhtkomiteed kontrollib see nõukogu, mis omakorda kontrollib ähm, sisu eest vastutavaid isikuid ja nüüd lõpetuseks räägime nendest kohustustest, mille oleme võtnud Euroopa Komisjoni ees. arutelusid on tõesti olnud palju, eriti DG Connectiga ning tõesti, DG Connect on pööranud palju tähelepanu sellele potentsiaalsele tehingule, mille me NBC-ga teeme ning lõppastmes võtsime ka kirjalikus vormis endale need kohustused mis on osa meie mitmeaastasest koostöö kokkuleppest Euroopa Komisjoniga. esimene kohustus seisneb selles, et me võtame endale kohustuse olla sõltumatu pluralistlik äh, infoallikas. see on kahepoolne kokkulepe NBC ja Euronewsi poolt, mille eesmärk on välja tuua, mis on need lähtepõhimõtted Euronewsi puhul ning esimeste nädalate jooksul pärast NBC-ga tehingu tegemist oleks see, et me sätestame täiesti avalikult äh, sellise toimetusliku visiooni Euronewsi kohta, see avalikustatakse kõikjal ja see dokument ütlebki meile seda, et Euronews ja NBC hoiavad endiselt ülal Euronewsi äh, eesmärke ja seda nii-öelda DNA-d. teiseks, äh, kohustus seisneb selles, et äh, väline hindamine ja juhtimismehhanismid jäävad täpselt samasuguseks nagu praegu. Äh, Paolo Converti räägib meile sellest lähemalt, aga endiselt säilub aktsionäride kontroll just sisu küsimustes Euronewsi puhul. kolmas kohustus Euronews jääb mitmekeelseks, paljukeelseks, eh, sest tegemist on ühe mm, võtmetugevusega. siinkohal tahan teile välja tuua, et minu meelest on väga oluline see, et Euronews on kättesaadav kolmeteistkümnes keeles. kuus keelt nendest on sellised tuumikkeeled, inglise, prantsuse, itaalia, hispaania, saksa ja vene keel, mis tähendab seda, et Euronews rahastab nende keelte kasutamist automaatselt ja siis on teised keeled, näiteks kreeka, ungari, portugali, araabi, araabia farsi keel, mida rahastavad Euroopa Komisjon, türgi keele kasutamist rahastab Türgi Rahvusringhääling ja siis on ka ukraina keel, mida enam nüüd ei rahastata. aga kõik need ähm, erikeelsed väljaanded saavad oma rahastuse mingilt partnerilt. ja kui see partner või need kliendid soovivad lepingu lõpetada, siis praegusel hetkel Euronews ei ole olukorras, kus ta saaks iseennast nendes keeltes äh, rahastada, ehk siis arvasin, et selle mõtte peaks teile välja tooma. neljandaks, äh, NBC-ga tehtav kokkulepe ei tähenda seda, et meie personali vähendataks me juba praegu planeerime seda, mida teha personaliga, loomulikult tuleb ümber mõelda täiesti see, kuidas me hakkame uudiseid tootma, praegu planeerimine on veel planeerimisfaasis ja NBC ei hakka siin personali arvelt kulusid vähendama, vastupidi, see raha, mille NBC toob, võimaldab meil kasutada rohkem oma ressursse, eriti just uudiste või teabe kogumise vallas eesmärk on meil muuhulgas see, et kõikides Euroopa põhipealinnades oleks meil olemas äh, oma korrespondendid. viies võetud kohustus. Äh, sisu eest vastutav kõige kõrgem ametnik peab olema selline, kes saab sisuliselt väga hästi aru Euroopa Liidu küsimustest ja Euroopa Liidu juhtimisest ning just sellised äh, oskused peavad sellel isikul olemas olema, samuti ka eetika. see inimene ei tohi olla keegi, kes on näiteks Euroopa vastane ja loomulikult see inimene peab äh, mõistma Euroopa väärtusi ja olema ka mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik. ja viimaseks, Euronewsi nimi jääb alles. me ka mõtleme, et äh, NBC nimi peab ka välja tulema, võib-olla siis Euronews NBC, aga Euronews jääb esimeseks nimeks ja see on prominentselt selgelt välja toodud ka selle uue partnerluse puhul. viimaseks, aga mitte vähem tähtsalt, võib öelda seda, et toimub selline aktsionäride mm, profiili lukustamine, ehk siis pärast kolme aastat aktsionäride äh, Äh, protsendid ei tohiks muutuda. ja nüüd viimaseks võin teile öelda, et Euroopa Komisjonile on ka lubatud seda, et on olemas nelja-aastane raampartnerlus Euroopa Komisjoniga, mille kohaselt on sätestatud, et kui toimub mingi muutus Euronewsi aktsionäride profiilis näiteks, Äh, kui see juhtub, siis Euroopa Komisjon võib sellest partnerlusest taganeda ja kõik aktsionärid teavad väga hästi, et kui me tahame endiselt saada Euroopa toetust, siis me peame jääma selle, nende väärtuste juurde, mis on Euronewsi keskmes. ja tänan teid väga tähelepanu eest, aitäh! jaa, herzlichen Dank! suur tänu! küsimus on, et kas härra Karin Perdi tahab midagi lisada või läheme arutelu juurde? härra Abamonte Euroopa Komisjonist. Thanks very much um,, uh, mis suur tänu, proua esimees, tere pärastlõunat kõigile, ma ei tea, kui palju aega mul on, üritan teha natukene lühimalt, lühe, lühi-, lühemalt kui äh, härra Peeters paar sõna selle kohta, kuidas on välja kujunenud komisjoni ja Euronewsi vahelised suhted. õiguslikuks aluseks on multimeedia tegevused e Euroopa Liidu eelarvest ja eesmärgiks on siis toestada Euroopa teemaliste uudiste edastamist, mis on väga oluline nendel aruteludel, on see, et Euroopa Komisjon ei ole aktsionär Euronewsis ja meie suhe lähtub äh, raampartnerluskokkuleppest. Euronewsi missiooni äh, tunnustatakse kui siis Euroopa huvikandjat ehk teisisõnu, Euronews on äh, de facto monopol Euroopa perspektiiviga uudiste edastajana. selles raamkokkuleppes on sees ka harta, mis tagab Euronewsile äh, toimetaja sõltumatuse. raampartnerluskokkuleppe kohaselt peab Euronews lähtuma sellistest põhimõtetest nagu Euroopa perspektiiv ja mitmekeelsus. see on väga-väga tähtis punkt ja taga, sellepärast et on selge, et ükski Euronewsi konkurent ei suuda sama kvaliteediga uudiseid nii mitmes keeles edastada ja seepärast ongi nii Euronews niivõrd unikaalne. komisjon on alla kirjutanud uue nelja-aastase partnerluskokkuleppe Euronewsiga veebruarikuus ja see peaks siis kuni kahe tuhande kahekümne esimese aastani Ähm, kehtima. tegemist on raamkokkuleppega, mille kohaselt võib komisjon edastada vahendeid iga aasta äh, siis äh, Euronewsile. nii nagu Michael ütles, see kokkulepe ei taga mitte mingisugust mitmeaastast finantsabi. seda, selle otsustab siis igal aastal komisjon eraldi praeguse lepingu kohaselt rahastab komisjon mitme pro-, saate loomist, mille, mis puudutab siis Euroopa teemasid ja siis selliseid lühemaid saateid ka majanduse kohta, sektoripõhised programmid siis, millel jällegi on Euroopa mõõde. ehk teisisõnu siis kõik, mis puudutab Euroopa asja aastal kaks tuhat kuusteist oli ähm, meie panus kakskümmend neli koma kaheksa miljonit eurot eelarvest. aastal kaks tuhat seitseteist kavatseb komisjon umbes enam-vähem sama palju edastada Euronewsi, võib-olla nõks vähem ja kõik see, need vahendid tulevad äh, siis multimeedia eelarvereast. üks asi, mille ma unustasin, me rahastame siis mitme saate tootmist ja edastamist, aga ka Kreeka, Ungari, Portugali, Araabia ja Farsi keelseid Euronewsi versioone ehk neid eraldiseisvaid keeleversioone. Farsi eh, versioon saab natukene vähem raha kui eelmisel aastal kolm miljonit, eelmisel aastal said nad kolm koma neli miljonit arvestades äh, seda, et Euronewsis hiljuti toimus kop-, kapitali muutus, langetati kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal meievaheline partnerluskokkulepe selle tingimuse alusel, et Euronews äh, jääb pluralistlikuks, sõltumatuks uudiste edastajaks äh, ja et nad teenivad Euroopa üldiseid huve ja pakuvad siis mitmekeelset Euroopa huve kajastavat programmi Euroopa Komisjon on juurutanud väga tugevad kontrolli- ja seiremehhanismid, tagamaks selle, et Euronews oma ülesannet äh, ka täidaks, nii nagu on ette nähtud kokkuleppes. aga üks asi on veel äh, väga oluline, äh, eriti minu jaoks, kuivõrd mina olen makseagent, Äh, ametnik, et kõik äh, oleks selles ettevõttes äh, ka finantsmõttes korras. see eeldab siis välisauditeid, mida viiakse läbi iga-aastaselt ja samas ka sõltumatud välisauditid. aastal kaks tuhat kuusteist hinnati projektide kulutõhusust ja koguti tõendeid siis tegevuste tõhususe kohta ja sellega ma praegu ka lõpetaksin. suur tänu. ma ei taha jätta siin muljet, et me räägiksime üksteisest mööda, mul on siin Euronewsi töötajate kiri, sellele on alla kirjutanud kõik ametiühingud, äh, töötajad, äh, personalinõukogu, kus ja selles kirjas mainitakse, et on seos äh, toimetuse vabaduse vähendamise vahel, et lõpptulemusena viib see toimetuse vabaduse vähenemise ja omanike struktuuri vahel. töötajad kritiseerivad Ukraina osa äh, kinnipanekut ja kritiseeritakse ka mingeid äh, piiranguid, mis puudutavad araabiakeelset või äh, farsikeelset programmi. mina ei ole siin kuulnud midagi, mis oleks seda käsitlenud, võib-olla me saame algusse tagasi pöörda, pöörduda ja alustada härra Petersist ja siis anname sõna härra Abamontele. vabandust, proua kaameraväärt, ütleb kõneleja. E, jah, aitäh, tahaksin äh, siin rääkida ka kultuurikomisjoni seisukohast. meie kui kultuurikomisjoni jaoks on see tõesti südameasjaks, et meil oleks sõltumatu ringhääling Euroopas, mis tõesti tegeleks Euroopa teemadega ja need asjad, millest proua Kressle juba rääkis, need ei ole asjad, millest me esimest korda kuuleks, et töötajad on enne juba meie poole pöördunud ja pidanud küsitavaks toimetuse sõltumatust ja meie jaoks on see väga suur murekoht, meie kultuurikomisjonina peame tegelema sellega ja meil on küsimusi ka omanike struktuuri kohta ja neid ei tohi ka tähelepanuta jätta. see tõsiasi, et NBC osanikuks saab, et lõpptulemusena kaheksakümmend viis protsenti äh, osanikest on väljaspool Euroopat, äh, see peab ju meid üsnagi tugevalt puudutama, kui me räägime Euroopa telekanalist, mis on äh, enda ülesandeks võtnud Euroopa poliitikaalase teavituse. ja kuna kakskümmend viis miljonit eurot igal aastal äh, Euroopa Liidu eelarvest Euronewsile antakse ja see ei ole ju väike summa, siis äh, meie kultuurikomisjonina teame, kui olulised äh, need kakskümmend viis miljonit oleksid äh, teistes valdkondades. tuleb minu meelest küll esitada küsimus ja see on küsimus, mida mina endalt küsin, et kuidas need kakskümmend viis miljonit eurot, mida me igal aastal Euronewsile Euroopa eelarvest anname, kuidas need äh, sõltumatus äh, telekanalis äh, seostuvad Euroopa lisandväärtusega ja eriti kerkivad need küsimused üles siis, kui me saame infot selle kohta, et toimetuse sõltumatus on äh, tõesti küsimärgi alla sattunud. ma lähtun sellest, et Euronewsi töötajad ei ole seda kuidagi välja mõelnud ise, vaid äh, ilmselt on tõesti tegemist probleemiga. ja ma arvan, et see tänane ühine komisjon eelarve kontrolli komisjonina, komisjoniga on heaks võimaluseks kõrvaldada need kahtlused ja et me saame ka infot nende küsimuste kohta, mida esitas proua Kressle. proua Kressle, ma teen ettepaneku, et me kõigepealt annaksin sõna ka äh, saadikutele, sellepärast et äh, siin mul on juba kirjas kolm sõnasoovijat. ja siis äh, annaksime pärast ka härra Petersile ja härra Aba Montele sõna. härra Puhner on esimesena sõna soovinud. aitäh tahtsin küsida nende piirangute kohta ja sekkumiste kohta, mis puudutavad farsikeelset programmi. paralleelselt on olemas ka sekkumine araabiakeelsesse programmi, aga mind huvitab praegu farsikeelne osa. algselt oli tegemist keeruka rahastamismudeliga, kus äh, oluline osa rahast tuli välisteenistuselt aga nüüd on tegemist äh, sellega, et farsikeelseid saateid eelkõige äh, jätkatakse internetis, aga enam ei, ei oleks farsikeelseid telesaateid. selle olukorra puhul tuleb silmas pidada seda, et ühelt poolt äh, tsenseeritakse internetti, et ei saa oodata seda, et kõik uudised jõuavad kõigi inimesteni, aga minu meelest on veel hullem see, et täna on tehniliselt ju äh, standardiks see, et äh, leitakse üles need inimesed internetist, kes vaatavad asju, mis valitsustele ei meeldi. tegemist on standardprogrammidega, mida isegi Euroopa riikidest äh, eksporditakse ja sellised programmid on olemas. nii et nendele riik-, inimestele, kes nendes riikides elavad, on väga ohtlik vaadata e, Euronewsi e, saateid, farsikeelseid saateid. väljaspool Iraani see probleemiks ei ole, see väljaspool isegi äh, Iraani isegi toi-, vaatajate arvud äh, suurenevad. aga minu meelest on katastroof see, et väljaspool, et äh,, et on väga äh, Äh, kerge kontrollida nende saadete vaatamist, äh, kui ei kasutata te telesaatjaid ja see on välispoliitika jaoks katastroof. Äh, ja see puudutab seitsesadat viitkümmet tuhandet eurot, et kas see tõesti on väärt seda, et saadete levik piir-, piiratakse? Rebecca Harms, ma ütleks, et poliitiline põhjus nende poliitiliste pingete jaoks, mis meil on ja see, et mm, peatatakse ukrainakeelne programm ja türgikeelne programm, et ja, ja farsikeelne programm, et meil ei ole mingit poliitilist põhjendust nende programmide edastamise lõpetamiseks vaid poliitiline põhjus äh, peaks meil olema selleks, et neid programme jätkata optimaalselt ja mind huvitab küll, et kuidas Euroopa Komisjon on kaasatud äh, Euronewsi puudutavate ette, otsuste langetamisse, et äh, kas seal lähtutakse ainult majandusküsimustest või kaalutakse seal erinevaid huve? ja mind huvitaks ka see, et kuidas seda kõike on võimalik siduda välisteenistuse tegevusega, mis mm, praegu puudutab näiteks propagandat, paljudes ähm, komisjonides oleme arutanud hübriidsõda ähm, Euroopa mandril, et mida see tähendab Euronewsi jaoks, kui Vene Äh, riigitelevisioon on Euronewsi rahastajate hulgas, ukrainakeelne pro-, äh, programm lõpetatakse, aga venekeelset programmi jätkatakse ja seda rahastab Vene riik. ja minu viimane küsimus puudutab ukrainakeelset programmi. ma olen kuulnud, et need ajakirjanikud, kes äh, Ukraina saadetega tegelevad soovivad Euronewsi tööle jääda, aga enamus äh, kolleegide jaoks, eriti kui nad on Ukraina kodanikud, ei ole võimalust jääda Euronewsi tööle ja põhjendus on täpselt selline. proua Trüüpel, palun suur tänu, ka mina tahaksin üles kutsuda teid, proua Kressle, nii nagu proua Kressle, et äh, rääkige sellest kirjast siis, mis meieni jõudis. sest kui me seda kirja loeme, siis me näeme, et de facto on tegelikult Euronewsis kriis ja tegelikult sellest te mitte midagi ei öelnud. Te ei viidanud üldse sellele aset leidnud äh, tõsiasjale nüüd Euronewsi personal on olnud väga kriitiline oma kirjas ja kui palju on see seotud siis äriküsimustega, te ütlesite, et konkurents on tihe ja et olukord on väga raske, eh, arvestades nii asja rahalist eh, poolt kui ka muidu meediamaailmas ja maastikul ja tuleksin seega tagasi ühe väga üldise küsimuse juurde meie Euroopa Parlamendina, meil on teatud poliitilised ambitsioonid, me tahame, et eh, Euroopa sõltumatud huvid leviksid ja seega me oleme väga huvitatud, et meil oleks eh, selline eh, kanal, kes meie jaoks väga olulist infot levitaks. ja kui ma nüüd teid kuulan, siis mulle jääb selline mulje, et teie seda sõltumatut infot enam edastada ei saa ja seega on siin õhus selgelt küsimus, et arvestades praegust struktuuri, arvestades uusi ärimudeleid ja uute investorite otsimist, tekib tõesti küsimus, et kas me suudame oma poliitilisi eesmärke saavutada. vaadakem Euroopa naabruspoliitikat ja seda, mida teeb Euronews, siis me näeme, et nende vahel ei, ei ole seost ja meie naabruspoliitika huve Euronews ei edenda. ja seega küsimus on, kas meil ei peaks olema Eh, e-, nii-öelda Euroopa uudiste jaoks täiesti sõltumatut kanalit, et, et edastada seda informatsiooni, nii et ma paluksin teie märkuseid siis selle kohta, et mis saab tulevikus, milline võiks olla Euronewsi jaoks tugev alus, sest et praegu, kui ma teid kuulan, siis mulle sellist muljet küll ei jää, et see, mis te praegu olete ette võtnud, tagab Euronewsi äh, Äh, tulevikku sellisena, nagu see on praegu ja et äh, ei täideta meie poliitilisi eesmärke. suur tänu! üks sõnasoovija veel ja ma paluksin pärast seda siis, et äh, sellega on esimene voor läbi ja sõna saavad uuesti härra Peeters ja härra Abamonte. Luigi, palun. Luigi Morgano. suur tänu! loomulikult on hea see, et me sellest täna räägime, probleem on selge Äh, muidu me sellest ei räägi, kui probleemi ei ole tekkinud. seega arutelu äh, on täiesti õigustatud ja mul on äh, ka siis mõned küsimused selles kontekstis. täiesti selgelt öeldi siin täna välja, et praegu on sõlminud siis Euroopa Komisjon nelja-aastase raamkokkuleppe ja igal aastal vaadatakse üle siis Euroopa Liidu panus äh, Euronewsi rahaliselt ja vaadatakse üle ka see, et kas siis toimetus on sõltumatu ja kon-, kontrollitakse ka siis seda, et kas on tagatud ka finantsmõttes järjepidevus kakskümmend viis protsenti aktsiatest on nüüd siis suunatud uuele investorile, see on loomulikult tekitanud äh, küsimusi. see kakskümmend viis protsenti äh, kuidas me saavutame kon-, järelevalve tegelikult selle üle? kas äh, on tõsi see, et vabandust, arvestades seda, mida me kõik oleme öelnud äh, selle kanali sõltumatuse kohta, poliitiliste eesmärkide kohta, äh, selle kohta, mida meie tahaksime näha äh, sellel kanalil, tekib tegelikult küsimus, et mida arvab Euronewsi toimetus, milline on Euronewsi toimetuse kava ausalt öeldes praegu eh, ei jää mulle väga head muljet sellest kõigest. neli aastat eh, jah, eh, on siis nüüd kokku lepitud, aga mis saab edasi, see kõik on väga kahtlane. eurosport kaks tuhat on sarnane kanal, ma tahaksin teada, milline on see üldine pilt kõikide nende kanalite puhul? suur tänu, Luigi. härra Peters. Um, th th thank you very much. I, I would just. suur tänu um,. suur tänu, proua Kammerväärts et selle arutelu täna väga õigesti käivitasite. ma olen nõus, et küsimusi on väga palju ja tõesti, kuulda on olnud väga palju ja olen hea meelega valmis vastama teie küsimustele ja üritan vähemalt veenda teid selles, et me teeme asju õiges järjekorras. küsimuste esitamine on üks asi, aga valesüüdistuste esitamine on hoopis midagi muud ja vot seda mina enam ei salli ja välja ei kannata. ja me kavatseme nende inimeste vastu, kes valesüüdistusi meie aadressil esitavad, väga selged sammud astuda. küsimused siis nüüd keeled, farsi, ukraina ja araabia keel kõigepealt ma selgitaksin natukene tausta mina olen siin ärimees, mina ei ole poliitik. üritan eraettevõtet äh, hoida elus ja seda juhtida, isegi kui äh, selle ettevõtte omanikeks oli sada protsenti avalik sektor, olime me rahalises mõttes sõltumatud. meil oli äh, toona leping Ukraina riigitelevisiooniga, aga see leping lõppes ja muuseas, Ukraina viimased äh, kaks aastat ei maksnud äh, äh, selle ukrainakeelse versiooni eest ja nad on kaks miljonit meile võlgu ja me oleme praegu kohtus, et see raha kätte saada. kui meil ei ole teisel pool enam partnerit, kes suudaks rahastada selle keeleversiooni, siis meie rahaliselt äh, äh, siin räägiti, et toimetus otsustas nii poliitiliselt ei äh,, asi on selles, et meil ei olnud raha enam. mina ei saa oma aktsionäridelt äh, küsida ja eriti avaliku sektori, avalikult sektorilt kui aktsionärid, et, äh, et me peaksime automaatselt kogu aeg äh, rahastama selliseid versioone, mis mitte midagi sisse ei too ja ettevõte saab kogu aeg lüüa rahaliselt seega see otsus äh, ukraina keelne versioon kinni panna ei ole olnud otsus, mille taga oleksid poliitilised kaalutlused, vaid see on puhas rahaline majanduslik otsus. meil ei ole raha, et äh, ise rahastada versiooni, millel ei ole mitte mingisugust majanduslikku äh, argumenti selle jaoks. mina omal ajal käivitasin selle ukrainakeelse versiooni, ma saan väga hästi aru äh,, Eh, kui oluline see versioon oli poliitiliselt, aga kahjuks meil ei ole vahendeid selleks, et eh, sel, seda käigus hoida. ja nüüd Venemaa, venekeelne, vabandust, jälle siin üks eh, valeinfo, mis levis, seda venekeelset versiooni ei rahasta Vene riik, see ei ole tõsi. Venekeelne versioon, nii nagu ma ütlesin ka alguses, seda rahastab Euronews ise, miks me seda teeme sellepärast et äh, vene keel on äh, Euronewsi äh, kasutajate seas üks kõige rohkem kasutatav keel, kakskümmend viis, võib-olla isegi kolmkümmend viis, nelikümmend protsenti meie ähm, tarbijatest on täna venekeelsed ja kui homme äh, peaks siis äh, venekeelne versioon kaduma, siis äh, kaduks või kaoks võib-olla kolmkümmend viis, nelikümmend protsenti meie vaatajaskonnast. see oleks muidugi majanduslikus mõttes täielik katastroof meie ettevõttele. ja muuseas, ja võib-olla Euronewsi kõige suurem kasu peitubki selles, et tänu sellele venekeelsele versioonile on meil mingisugune hääletoru, euroopalik hääletoru, mis üritab äh, ehitada sildu Euroopa ja Vene vaatajaskondade vahel. nii palju siis Venemaast ja vene keelest. nüüd äh, Ukraina kodakondsuses töötajad ja selle kohta jällegi valeinformatsioon, me üritame mõned Ukraina päritolu kolleegid äh, paigutada teistele ametikohtadele ja äh, võib-olla meil õnnestub äh, öelda ka siis varsti meie personalile, et mõned neist leiavad töökohad Euronewsis mõnel teisel ametikohal. farsikeelne versioon ka selles küsimuses pean vastama, et tegemist ei ole olnud ei poliitilise otsusega ega toimetuse kaalutlustel langetatud otsusega. proua Mogherini äh, välisteenistus on ise otsustanud eelarvet vähendada, oluliselt vähendada. esialgu oli see eelarve viis miljonit, vahepeal siis langes see nelja miljoni peale ja nüüd siis kolm miljonit, nii et viielt miljonilt äh, oleme jõudnud kolme miljonini. sellest rahast ei piisa, et me saaksime pakkuda professionaalset äh, teenust äh, televisiooni versioonis. ja seega farsikeelne versioon läheb puhtalt digitaalseks versiooniks üle. kui otsustatakse miljon eurot raha anda tuleb miljon eelarvest juurde, siis äh, saame televisioonis jätkata äh, varsikeelseid, äh, varsikeelsete saadete edastamist, leiame meile ka kindlasti partneri ja muuseas farsikeelne versioon oli eelmisel aastal digitaalülekannetes kolmandal kohal populaarsuses ja Iraan on muuseas maailmas kol-, Euronewsi kasutajate seas kolmandal kohal nii et uued tehnoloogiad ja nendele tänu saame me väga hästi erinevad filtreidest mööda minna ja Euronews tegelikult digitaalsel kujul on olnud väga edukas. ja muuseas, arvestades strateegilist dialoogi, mis meil on Euroopa Komisjoniga, on meil väga selge eesmärk ja siht, mida me üheskoos jagame komisjoniga nimelt, et me tahame üle minna rohkem digitaalsetele ülekande vahe, ähm, võimalustele, sest et digitaalne majandus, nagu te teate, äh, levib kiiresti ja araabia ja farsikeelsed versioonid äh, on kindlasti väga olulised ka meie digitaalset strateegiat arvestades. ja siis edasi lõpetaksin ühe küsimuse, vastan veel ühele küsimusele, enne kui lähen siis peateema juurde. proua Trüppel küsis selle ära. eurosport üks miljon, selle kohta ma ei oska midagi öelda. spordimeedia väärtus äh, sõltub ülekandeõigustest ja kui palju need on väärt. vot uudiste puhul sellist huvi nende ülekandeõiguste puhul ei ole ja seega meie olukord natukene teistsugune. kuid Euronewsi aktsionäride eesmärk loomulikult on see, et, et meie aktsia, aktsiate väärtus tõuseb järgmise viie aasta jooksul, aga see on üldse peamine küsimus. ma saan täielikult aru sellest, et Teile on tekitanud muret nüüd see kiri, mille Euronewsi personal teile saatis. jah, tõepoolest, meil on selline sotsiaalne kriis olnud novembrikuus, detsembrikuus. Äh, esiteks selle tõttu, et Ukraina väljaande, väljaandmine lõpetati, see oli esimene kord pärast pikka aega Euronewsis, mil üldse kellegi töökohti vähendati ehk siis eh, loomulikult see sotsiaalselt eh, ei tekitanud head keskkonda. ja ma arvan, et kuna see farsi ja araabia keel tuli ka ainult eh, digiülekandele üle viia, ega seda ka ei tajutud hästi, seda ei tajunud hästi need töötajad, kes oleks eelistanud muidugi televersiooni kallal tööd jätkata. aga kui need juhtumid kõrvale jätta, siis võib öelda, et on ka teisigi küsimusi Euronewsis, mida meeskonnad küsivad, osa neist on töötanud juba kakskümmend viis aastat meie juures selleks, et töötada sellises ähm, avaliku sektori organisatsioonis, toona kakskümmend viis aastat tagasi ähm, rahastaski Euronewsi ainult avalik sektor ja paljud töötajad on olnud üle kahekümne aasta meie juures. kui nüüd Euronews on muutumas kaubanduslikumaks, siis ähm, see ei ole tegelikult kooskõlas nende töötajate nägemusega, mis neil oli sellel ajal, kui nad liitusid meie meeskonnaga. ja kuidas leida siin vastust, ma ei tea, kui teie oskate välja pakkuda midagi, siis palun. mulle tundub, et avaliku sektori aktsionärid ei taha enam Euronewsi rahastada ja see ongi praegune olukord kui nad ei taha enam Euronewsi rahastada, siis me peame pöörduma erainvestorite poole. tahan teile lihtsalt öelda, et kui me räägime sellest kirjast, siis on oluline aru saada ka sellest ajahetkest, millal see kirjutati. see kirjutati sellisel hetkel, kui me ootasime raamlepingute allkirjastamist ja tol hetkel need allkirjad pidid tulema oktoobris, siis lükati need edasi detsembrisse, jaanuari, väga õigustatult kusjuures lükati neid edasi seoses nende aruteludega, mis veel käisid, NBC-ga Euroopa Komisjon ütles, et nad ei saa allkirjastada seda raamlepet, kui ei tea, mis tuleb koostöös NBC-ga ja et kas ikka on tagatud äh, sisu sõltumatus, kas on olemas need kaitsemeetmed? loomulikult tekitas see personalis äh, muret, tekkis küsimus, et kas see lepe ikka allkirjastatakse ning siin tulebki silmas pidada seda ajastamist, sest need inimesed, kes kirjale alla kirjutasid, tegid seda ka põhjusel, et paluda Euroopa Komisjoni toetust ja nad soovisid, et see mitmeaastane partnerluslepe allkirjastataks. aga loomulikult me võime selle kirja juurde tagasi tulla, võime seda sisuliselt kõigiga arutada. ma ei usu, et tohutult kardetaks sellepärast, et erainvestorite puhul satuks eh, sõltumatus küsimuse alla. kui nüüd rääkida Euronewsi personalist, kõigist nendest, keda üks organisatsioon esindab, siis kõikide nende esindajad on ükshäälselt toetanud seda kokkulepet NBC-ga. ehk siis tegelikult olukord on veel keerulisem, kui tundub, loomulikult personal küsib meilt küsimusi ja me austame seda, ehm, paljud on kurvad selle tõttu et osa kolleege lahkub ettevõttest, aga samal ajal inimesed, paljud inimesed Euronewsis saavad aru, et ellujäämiseks ja eduks on vaja muutuda, sest me peame ülejäänud maailmas toimuvat arvesse võtma. ja üks küsimus küsiti veel, ehm, vastaksin, et lõppastmes peab Euronews, et küsiti selle kohta, et kas Euronews peab täitma lõppastmes Euroopa Komisjoni eesmärke. Ehm, küsimus on siin ju ikkagi selles, et mida Euronews meediatarbijatele Euroopas pakub. see plaan, mis meil NBC-ga on, see ei ole loomult poliitiline, see on äriplaan, see on professionaalne plaan. meie plaan seisneb selles, et me ütleme välja, et Euroopas ei ole praegu Euronewsiga võrreldavat äh, meediakanalit selles nišis. aga tekib küsimus, et kuidas saab olla Euronews äh, tõsiseltvõetav, kui teda võrreldakse lühikeste meediaklippidega, mis on ähm, teistest allikatest kokku pandud. see ei ole mõjukas lähenemine, kui päriselt tahta inimeste arvamusi mõjutada, siis selleks peab olema mingisugune saateformaat Need formaadid ongi näiteks nii-öelda talk show, intervjuu ähm,, suured saated, mis võimaldavad inimestel, Euroopa inimestel, Euroopa Komisjonil, Euroopa Parlamendi liikmetel, ka inimestel tänavalt öelda välja neid asju, mis vormivad või võimaldavad inimestel oma seisukohti välja kujundada. ja täpselt see ongi see, mida me NBC-ga teha tahame me tahame investeerida suuri rahasummasid selleks, et saaks välja pakkuda uusi saateformaate, mis aitaks meil saavutada rohkem mõju. me tahame teha kulutusi konkreetselt koha peal, selliseks ajakirjanduseks, mida valmistatakse kusagil koha peal, me tahame, et kõikides Euroopa riikides oleks inimesed kohal, kes annaksid meile teada kodanike, teiste inimeste seisukohtadest seal kohapeal kusjuures ühtegi Euroopa partnerit ei olnud, kui me otsisime äh, partnereid. kui Nagib Saviris meie juurde jõudis, siis ega enne seda oli veel kaheksakümmend inimest, kellega ma rääkisin. me rääkisime suurte äh, meediakontsernidega Prantsusmaalt, Saksamaalt, kedagi ei huvitanud Euronewsiga koostöö. Neid ei huvitanud isegi Euroopa, võiks öelda ja huvitav on siin see, et praeguses olukorras meil ongi mõned inimesed väljastpoolt Euroopat, kes tahavad meid aidata selles mõttes, et Euronewsi mõjuvõimu suurendada. aitäh, enne kui ma annan sõna härra Karin Pertile, ütleksin seda, et minu meelest ei ole üldse aktsepteeritav siin üsna avalikult väljenda, välja öelda äh, ähvardusi nende inimeste aadressil, kes õigustatud muredega on pöördunud äh, meie kui kultuurikomisjoni ja eelarvekomisjoni liikmete poole. seda te oma kõne alguses tegite ja ma palun, et te võtaks selle kas tagasi või korrigeeriksite seda, võib-olla me saime teist valesti aru, aga mina igal juhul äh, tajusin seda äh, tõesti avaliku ähvardusena ja minu meelest see ei ole äh, ei avalikus ruumis ega ka sule-, kinnises ruumis aktsepteeritav ja annaksin nüüd meeleldi sõna härra Karin Pertile. Grazie, president <clears throat> e buongiorno. suur tänu. tere päevast. see kiri, millest me siin täna nii palju rääkinud oleme, tuletab mulle meelde seda, mis juhtus Alitaaliaga kui asjad läksid hapuks sellepärast, et me ei teadnud, mida teha kahe tuhande töökoha puhul. mulle tundub, et me siin kordame sedasama ajalooperioodi, neid samu sündmusi. mina olin Rais äh, president, nüüd ma olen Euronewsis president. Äh, kui me räägime sellest, mis on toimunud, siis sellel hetkel, kui ma ametisse astusin, oli Euronews selline ettevõte, mis oli peamiselt avaliku sektori rahastusega, toona rahastasidki seda ainult avaliku sektori asutused, RAI andis näiteks üks koma neli miljonit eurot, samuti tuli Prantsusmaalt rahastus aga praegusel hetkel näeme me seda, et äh, need äh, riigi aktsionärid, näiteks RAI, vähendavad oma panuseid. ehk siis Euronews pidigi hakkama otsima uusi partnereid. ning seda me tegime pärast ähm, kaheaastaseid otsinguid, härra nagu Peeters meile ütles, siis lõpuks saime me komisjoni nõusoleku meil toimusid pikad sisukad arutelud selle kohta, kuidas erasektori partnereid kaasata, mis olid ju keskse tähtsusega Euronewsi ellujäämiseks, muidu ei olekski Euronewsi alles enam. kui Euronews kakskümmend viis aastat tagasi rajati, siis oli olukord hoopis teistsugune. ja me saime aru, et kui me uusi rahastusallikaid ei leia, siis Euronewsil on lõpp. kui ma hakkasin sisu või, või toimetusnõukogu presidendiks, mille eesmärk oli tagada äh, toimetaja sõltumatus, seesama toimetaja sõltumatus, mis oli olemas siis, kui tegemist oli ainult avaliku sektori osalusega ettevõttega, siis tegelikult ma võin teile kinnitada, et ega midagi ei ole muutunud. see toimetuslik kvaliteet on endiselt täpselt sama hea ja Euronewsi tõhusus uudiste edastamisel on tegelikult paranenud. kui me räägime sellisest ähm, kui räägiti sellest, kuidas näiteks Venemaa, teised äh, riigid äh, näiteks Russia Today äh, rahastavad teatud uudiseorganisatsioone, kusjuures need organisatsioonid tegelikult esindavad Kremli seisukohti, aga kui äh, avaldati uudiseid äh, teatud Vene valitsuse vastastest äh, meeleavaldustest, siis tuli välja, et hoopis Euronewsi ja mõningaid teisi kanaleid äh, tsenseeriti. kui Türgis toimusid Erdoani vastased meeleavaldused, siis räägiti, et tegemist on mingisuguse pingviini televisiooniga. Äh, aga siiski kajastati neid meeleavaldusi kui Euronews kaob kuhugi, siis äkki peaks küsima Erdoganilt seda, miks Euronewsi enam ei ole? kui ka, ka Türgi valitsus on Euronewsi lepingupartner, äh, ma võin teile kinnitada, et ühel hetkel Erdogan kusjuures tahtis näha, et Euronewsil oleks olemas türgikeelne versioon. ja ega midagi ei ole praeguseks muutunud. Euronews on ju endiselt Äh, sõltumatu. umbes poolteist või, või kaks aastat tagasi äh, loobiti teatud süüdistusi Euronewsi venekeelse versiooni suhtes, et see soosivat liiga palju Kremli poliitikat. viidi läbi sõltumatu uuring ning võib öelda, et äh, need uuringu läbiviijad olid tõesti väga kõrgel tasemel, nad ehm, viivad läbi analüüsi selleks, et tagada, et uudistes oleks poliitiline tasakaal. ja avaldati raport ja selles raportis ei ole mitte ühtegi sõna selle kohta, et venekeelne Euronewsi versioon soosinuks kuidagi Kremli poliitikat. loomulikult see toimus Ukraina kriisi, Krimmi kriisi ajal. ehk siis nüüd ma võin teile kinnitada, et need seisukohad, et Euronews on kuidagi vähem sõltumatu nende omanike muudatuste pärast, need on täiesti valed seisukohad. Euronews on sõltumatu, täpselt sama sõltumatu nagu varemgi daamid ja härrad, hea ajakirjandus ei põhine omanike ringil, vaid selle aluseks on head ajakirjanikud. ja seda tööd teevad ajakirjanikud. ma tean, mis toimus näiteks Rais äh,, vahel oli seal tõesti mingeid poliitilisi mõjusid, aga kui tahta, et asjad toimiksid, siis peab ka ajakirjandus ise toimima, seal ei saa olla bürokraatiat, aitäh. härra Abamonte, suur tänu. ma pean tõesti kinnitama kõike seda, mida ütles Paolo Karimberti ja mida ütles enne seda ka härra Peeters. kõigepealt see audiovisuaalne observatoorium, äärmiselt prestiižne üksus, aga Euronews äh, on äh, olnud nõus äh, tegelikult siis, kui Saviri võttis üle enamuskapitali selles ettevõttes, et nad allutavad enda selle observatooriumi kontrollile ja et nad äh, kavatsevad igal aastal läbipaistvusaruande esitada. tõsi on, et äh, väideti, et Kreml on sekkunud Euronewsi ähm, poolt edastatavasse infosse, observatoorium vaatas selle asja üle ja tegi järelduse, et äh, need süüdistused on alusetud. läbi on viidud üsna mitu äh, hindamisprotsessi Euronewsi puhul. näiteks Lloyds kahe tuhande neljateistkümnendal aastal siis tulemusaudit äh, koostati aastal kaks tuhat kuusteist ja mõlema puhul, äh, nii hindamis- kui ka tulemusauditi puhul toodi välja kaks äh, probleemi. üks nendest olid pikaajaline finants jätkusuutlikkus ja sellega kaasnevad riskid arvestades äh, seda, et äh, avalik-õigusliku poole rahastatus kogu aeg väheneb, see on ka fakt. ja teine probleem, millele siis viidati, oli see, et äh, Euronewsi ärimudel, nii nagu väga paljude ka teiste kanalite puhul, tuleb kohandada uue digitaalse reaalsusega. tuleb kaaluda võimalust minna üle ka digitaalsele infoedastusele, sest et selline on tänane reaalsus mitte keegi ei ole küsimärgi alla seadnud, sealhulgas ka tulemusaudit, mitte Euronewsi äh, toimetuse sõltumatust. meie käesoleva info kohaselt on Euronewsi sõltumatus tagatud ja tagatud see nende Euroopa perspektiiv. põhjused seega, miks üldse komisjon sellise lepingu sõlmimist kaalus. nüüd farsikeelne versioon Te ütlesite, et me kulutame väga palju raha Euronewsi jaoks. jah, palju, aga samas ka nagu mitte. mitmeaastane finantsraamistik, praegune eelarveperiood kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, multimeedia tegevuste jaoks äh, võeti kakskümmend protsenti vahenditest maha ja tõesti, praeguses majanduslikus olukorras, kus eelarve kogu aeg kokku kuivab, peame andma endast parima, tagamaks teenuse, millel on ka mõju kommunikatsiooni eelarve Euroopa välisteenistuses on samuti vähenenud ja seega pöördusid äh, ne-, nemad Euronewsi poole, äh, Michael Petersil oli õigus, ja ütlesid, et äh, me saame teile anda ainult nii palju raha ja Euronews pidi seda teenust kohandama ja läksid üle siis satelliitteenuse edustamiselt digitaalsele teenusele ja nagu härra Peters ütles, selles, see oli üsna edukas ja lõpetuseks üks asi on veel oluline. NBCU jaoks äh, see tehing ei ole veel äh, sõlmitud, äh, see tehing ei ole jõustunud, detailid on praegu veel arutelul, me hoiame silma peal nendel arengutel, me oleme pidevas ühenduses Euronewsi juhtkonnaga, Michael Petersi ja Paolo Karin-Bertiga ja kui midagi muutub, siis eks vaatame. praegu aga ei ole meil küll mitte mingisugust põhjust äh, kõhelda selles, et äh, NBC-ga sõlmitatav, sõlmitav leping peaks Euronewsi asja jaoks asjad tegema halvemaks. vastupidi, me arvame, et võib-olla äh, produ-, produktsioon isegi muutub kvaliteetseks ja pikaajalises perspektiivis tagatakse ka siis äh, rahaline jätkusuutlikkus ja see peaks olema Euronüüsi jaoks hea. aitäh härra Abamontele, mul on veel kaks sõnasoovijat kirjas, palun äh, rääkige lühidalt, äh, sest tahaks pärast äh, veel anda sõna härra Petersile ja härra Abamontele äh, me peame pool viis lõppema, lõpetama selle istungi. härra, proua Toom, palun. mul on kolm lehekülge küsimusi ja te palute, et ma teeksin lühedalt. aitäh, väga huvitav arutelu oli, ma olen endine ajakirjanik ja ma olen väga nõus sellega, mida ütles härra Peeters lugupeetud kolleegid, ma arvan, et me teeme siin vea, kui me räägime Euronewsist nagu mingisugusest PR-agentuurist. Nad ei ole seda ja kui me tahame, et nad oleksid atraktiivsed, siis me peame usaldama neid, et nad teeksid oma tööd niimoodi, et see oleks nii huvitav kui võimalik. ma tean omaenda kogemusest, et äh, avaliku äh, äh, sektori omanduses olev struktuur ei ole kunagi nii hea kui äh, Äh, kui äh, erasektori omanduses olev struktuur. väga lihtne on äh, vastata auditooriumi nõudmistele, mitte sellele, mida tegelikult on vaja teha. meil on vaja siin tasakaalu, muidu meil ei õnnestu kuidagi seda edukaks kujundada. kui ma vaatan kolmandat lehekülge, ma vabandan, et ma jäin hiljaks ja võib-olla te rääkisite sellest, aga siin on sellised slaidid, et kuidas te mõõdate oma tulemuslikkust? ma vaatan siin esimest slaidi, saan aru, et teil on väga palju vaatajaid, aga see puudutab siin, mis siin äh, minu telekast tuleb. siin ei ole mingeid võrdlusarve, et kuidas äh, võrrelda teie äh, kulutõhusus teiste kanalitega. mul on tunne, et te olete palju kallimad kui teised telekanalid. kas mul on õigus või mitte ja kui see nii on, siis miks see nii on? aitäh, Jana, aitäh ka selle eest, et nii lühidalt tegite. härra Puhnar, palun. Äh, räägin väga lühidalt. tahtsin küsida, et kas mul on jäänud õige mulje, et äh, need äh, erine-, kärped erinevates keelt, versioonides näiteks, et äh, farsi äh, keelt, keelseid saateid edastatakse ainult internetis, et äh, ukrainakeelset versiooni enam ei ole, araabia keelses on kärpeid, et kas need on seotud rahastamisega ja rahaliste kärbetega? ja need mõlemad komisjonid, kes siin praegu on, et kui oluline on meie jaoks see teave, mis Euroopast välja läheb kas ei ole meie jaoks mitte üks väga oluline välispoliitika osa, et me ehitaks üles sidemed riikidega, kus äh, olukord ei ole nii hea, ma mõtlen siin just Ukrainale või Iraanile. ma arvan, et äh, meie jaoks äh, poliitika mõju peaks olema väärt neid täiendavaid summasid, mida vaja on. ja kui ma mäletan eelmistest koosolekutest, siis farsi keele puhul on tegemist täiendava viiesaja, seitsmesaja viiekümne tuhande euroga. minu palve mõlemale komisjonile on, et palun sekkuge sellesse, see on Euroopa jaoks oluline. aitäh, proua Kressle, palun. kaks küsimust, üks härra Petersile. Teie otsuste majanduslik kelle alusele vaieldakse vastu, öeldes, et äh, tegemist on poliitiliste otsustega. võib-olla oleks oluline mõelda sellele, et milliseid äh, otsuseid te oleks võinud langetada, aga te ei langetanud. meil on erinevad keeleversioonid saksa, itaalia ja nii edasi. miks teie just otsustasite vähendada ja lõpetada Ukraina, farsi ja araabia keelsed saated, mitte teisi äh, Ehm, mida oleks ju võinud ka teha ja küsimus härra Avamontele, te ütlesite, et auditis ei olnud äh, mingeid äh, viiteid sellele, et Euronewsi äh, sõltumatus on kannatanud. kas auditis seda küsimust üldse käsitleti? aitäh vastuste eest! aitäh! annaksin veel korra sõna härra Petersile ja härra Abamontele ja palun, et piirduksite kolme minutiga. võib-olla paneme kella tööle, et igaüks näeks, et millal äh, kolm minutit täis saab. härra Peeters, palun. suur tänu. saan hakkama kiiremini kui kolme minutiga. kulutõhusus. viimased kaks auditit ütlesid, äh, et äh, Euronews on tänasel Euroopa meediamaastikul kõige tulutõhusam organisatsioon me oleme kolm korda tõhusamad kui ähm, CNN ja viis korda kui BBC ja seda see audit ka tõestab, me oleme nii, et Euroopas siis täna kõige kulutõhusam meediaväljaanne. farsikeelne versioon, jah, võin kinnitada, et selle otsuse taga on äh, ainuüksi rahalised kaalutlused aga ma ei saanud võib-olla väga hästi aru proua Kressle küsimusest. kas ma sain õigesti aru, et te küsisite, et miks me valisime ukraina ja farsikeelse osa? sellepärast, et Ukraina osapool lõpetas äh, rahastamise, meil oli leping partneriga ja partner äh, keeras kraanid kinni ja seega me ei saa seda lepingut ilma partneriteta enam elus hoida Äh, see otsus tuli lihtsalt sellest, et Ukraina enam ei maksnud, sama puudutab farsikeelset versiooni. meil oli partner, Euroopa Komisjoni välisteenistus, kes otsustas eelarvet vähendada. Äh, ja see tähendas seda, et me pidime leidma teise tootmisvõimaluse, sest farsi televisiooni selliste vahenditega ei olnud võimalik käigus hoida. see on peamine põhjus, see ei ole meiepoolne valik, meie seda otsust ei langetanud. kui homme türgikeelne versioon mida praegu me teeme koostöös partneritega Türgi riigitelevisioonis, kui nemad lõpetavad rahastamise, siis äh, peame selle ka kinni panema. ja lõpetan siis oma mõnutu sellega, et ma tänan teid tänase võimaluse eest asju selgitada, prouad esimehed, äh, on tekkinud ilmselt vale arusaam, võib-olla on asi minu inglise keeles ma tahtsin öelda, et teie andsite mulle võimaluse selgitada Äh, olukorda, teil oli väga palju küsimusi ja sellepärast te siin majas oletegi, ma austan seda kõrgelt, kakskümmend aastat olen ma olnud Euronewsi ridades. ma hindan seda väga kõrgelt. see on parem kui valesüüdistuste esitamine, siin neid valesüüdistusi ei esitatud. Te peate aru saama, proua esimees, et äh, viimased kolm-neli kuud olid meie jaoks väga rasked, väga rasked ja väga palju inimesi süüdistas meid äh, ja me oleme need inimesed kohtusse kaevanud, seda ma tahtsin öelda, aga mitte midagi ei öelnud ma selle tänase võimaluse kohta, selle suurepärase võimaluse kohta olukorda selgitada. tahtsin lihtsalt selgitada neid asju kõigi teie jaoks, kes on pilgu äh,, kirbule võtnud Euronewsi praegu, nii nagu te olete seda teinud ka varem. see on minu ainus märkus. suur tänu härra Peters, härra Abamonte. teen ka väga lühidalt, ma saan jubedusega praegu aru, et ma härra Morgano küsimusele ei vastanudki selle kohta, et kui palju Euronews on viimase kümne aasta jooksul saanud äh, meilt, äh, kirjutan talle siis. aga see küsimus on tähtis. Te küsisite küsimuse selle kohta, et kas auditis keskenduti äh, toimetuse sõltumatusele. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta hindamisauditis ja see on tõesti tähtis. aastal kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kuusteist eh, sai Euronews meilt eh, üheksateist koma viis miljonit eh, kahe tuhande kümnendal aastal, kaks tuhat kuusteist kakskümmend neli koma kaheksa, kaks tuhat kaksteist kakskümmend üheksa miljonit kõige rohkem Ehm, aastal kaks tuhat kuusteist, kui nad said umbes kakskümmend viis miljonit, ütlesid hindajad ehm, Euronewsi kohta, et nad saa-, nad äh, pakuvad rohkemaid teenuseid vähema raha eest ja seega tegelikult ju kiitsid Euronewsi. ja veel üks oluline märkus, tulemusaudit ei olnud finantsaudit. seega nad keskendusid kõikidele küsimustele, mis puudutasid seda meievahelist raamkokkulepet Nad vaatasid, kas on tagatud Euroopa perspektiiv uudistes, kas mitmekeelsus on äh, tagatud ja loomulikult keskendusid ka selle ärimudeli eh, järjepidevusele või jätkusuutlikkusele, aga nad ei seadnud mitte kuidagi kõhkluse alla toimetuse sõltumatust ja nendel see võimalus oli ja seda asja nad uurisid, aga otsustasid mitte midagi selle kohta öelda. suur tänu! rohkem vähema eest, see iseenesest ei ole mingisugune näitaja selle kohta, et kvaliteediga on kõik korras, aga see oli võib-olla lihtsalt selline ääremärkus minu poolt. sellega on see ühine istung nüüd läbi, ma tahaksin võib-olla hetkeks veel anda sõna üle proua Kresslele, et ta teeks ka oma lõppkokkuvõtte äh, ja siis läheb kultuurikomisjon edasi tavatööga. aitäh, tahaks öelda, et äh, meie eelarve täitmise kinnitamise menetlusest loomulikult ei äh, jäta seda küsimust äh, tähelepanuta, sest äh, ma arvan küll, et see on oluline, aga ma ütleks ka, et tänane päev on andnud panuse asjade selgumisse, vähemalt minu jaoks. kui teised on teisel arvamusel, siis peate meile kirjutama. aitäh! aitäh ka minu poolt proua Kresslale ja eelarvekomisjoni liikmetele, ma tänan ka härra Abramontet, härra Petersilt, Brett äh, ja härra Karin Pertit, et äh, nad täna meile siin äh, vastasid meie küsimustele. kultuurikomisjon pöörab edaspidigi tähelepanu sellele küsimusele ja jätkab tööd sellega. aitäh, et täna siin olite.